Läheme edasi hääletuste selgituste juurde, meil on palju soove, aga me ei saa minna üle neliteist neljakümne viies, sellepärast et meie teenistused peavad ette valmistama äh, kell kolm jätkuva istungi ja seega siis äh, kõik sõnavõtud, mida täna teha ei saa, need saab teha homme pärast hääletust Passiamo... nüüd läheme Nikolai raporti juurde. ja ära annan. lugupeetud asejuhataja, vaid üks märkus, olen vaadanud aastatepikkust eh, silmakirjalikkust, aga ma ei ole enne veel midagi